Ladies and gentlemen, dear colleagues. daamid ja härrad, head kolleegid, jõuame viimase päevakorrapunkti äh, juurde. kas ma võiksin ka paluda lugupeetud parlamendiliiget härra Pütikoferit, et ta äh, lõpetaks oma arutelu Euroopa äh, tuleviku üle Euroopa ja Saudi Araabia suhetele. tervitagem eh, nüüd eh, Saudi Araabia kuningriigi välissuheteministrit Adel Al-Juberit. tere tulemast eh, Euroopa Parlamendi väliskomisjoni. väga hea meel on teid siin tervitada mõttevahetusel äh, äh, siis Pärsia äh, lahe ähm, piirkonna julgeoleku ja poliitiliste küsimuste teemalisel arutelul. Iraani ja USA konflikti taustal võib öelda, et julgeoleku küsimus on endiselt esmatähtis selle piirkonnas, ka suhted Katariigiga Katariga on olul-, oluline probleem ja loodame ka, et Pärsia lahe koostöönõukogu kriis lõpeb peatselt ja viib siis rahumeelse koostööni piirkonnas. Euroopa Parlament on väljendanud muret äh, keerulise olukorra üle Jeemenis ja seda mitmel korral. see on äh, kõige rängem humanitaarkriis maailmas ja ei ole veel sugugi lõppenud ja missugune olukord koha peal ja kas on ka lootust seda ilmset konflikti äh, lõpetada ja lõpuks äh, rõhutaksin ka, et Euroopa Parlament jälgib blogija Raif Padavi olukorda, kes sai kahe tuhande viieteistkümnendal aastal Sahharovi auhinna, sõnavabaduse auhinna ja on juba neljandat korda alustanud näljastreiki septembris kaks tuhat üheksateist ja äh, kordame, et meie jaoks on äärmiselt äh, oluline, et talle heidetaks armu, aitäh Äh, ma tean, et teil ei ole palju aega, seega äh, räägiksin lühidalt. meie piirkond on huvitav ja täis väljakutseid, see on ka oluline piirkond, seal on kolm äh, religiooni koos, kolm kontinenti ühene, ühine, ühinevad selles piirkonnas ja seal on hulgaliselt väljakutsed seoses Jeemeniga, Iisraeli, Palestiinaga, Liibanonis, Süürias, Iraagis, Iraanis äh,, ja Aafrika sarv, Punane äh, meri, Saheli riigid, Afganistan, Pakistan, äh, pinged India-Pakistani vahel ja siin ei jõuagi kõike loetleda. meie eesmärk Saudi Araabias on tulla toime kõigi nende väljakutsetega, keskenduda jätkuvalt oma äh, arengule, meie jaoks on oma inimesed kõige tähtsamad, me soovime oma riiki äh, arendada, meie jaoks on oluline ka kaks tuhat kolmteist, kolmkümmend visioon, me soovime vähendada oma sõltuvust naftast, soovime uusi investeeringuvaldkondi, soovime äh, noori ja naisi esile tõsta, soovime äh, tehnoloogilist arengut edendada, haridussüsteemi täiustada, mis on suurepärane, soovime ka edendada mõõdukuse ja tolerantsi äh, sallivuse kultuuri. Äh, seitsekümmend protsenti äh, meie rahvastikust on noored, alla kolmekümne aastased ja neil peab olema võimalus end teostada ja nemad saavad ka tagada, et tulevikumaailm oleks äh, äh, õitsvam ja vähemate konfliktidega, konfliktideta äh, ja ka kaks tuhat kolmkümmend perspektiiv on oluline, ka avaliku ruumi desegregeerimine on tähtis, naiste rolli tugevdamine, nüüd tohivad naised Äh, autot juhtida, nad võivad äh, ilma äh, meesteta reisida, ilma kelleltki luba küsimata, nad võivad töötada avalikus sektoris, nad võivad saada sama palka ja töökohti, mis mehed. ja meil on veel muid teemasid, millega me Saudi Araabias tegeleme, me reformime oma haridussüsteemi püüame tagada, et äh, ekstremism esile ei tõuseks, et säiliks äh, mõõdukus, inimesed äh, vaatavad, kui vaatavad Saudi Araabiat, siis nad näeksid mõõdukat, kaasavat, sallivat, kaasaegset ühiskonda. on tehtud vigu, kuid me oleme otsustavalt Äh, edasi äh, liikumas ja me oleme näinud juba ka konkreetseid äh, tulemusi ja saavutusi. välisinvesteeringuid on rohkem tulnud möödunud aastal Saudi Araabiasse. väga palju on tulnud välismaiseid ettevõtteid äri tegema meie riiki, see on väga positiivselt, siis viitab, et meie usaldusväärsus on tõusnud ja see tunnustab meie, äh, annab tunnustust meie edukast reformiprotsessist äh, ja kaubandusminist- äh,, äh, ja meil on ka väga palju äh, naisi äh, ettevõtluses äh, tegevad ja püüame kõiki ühiskonna aspekte reformida, see on väga oluline meie riigi tuleviku seisukohalt. Katari koha pealt, mida ka mainisite, siis meil on jah probleem sellega, et nad toetavad ekstremismi ja terrorismi et nad äh, maksavad äh, Hisp-, Iraagi Hezbollale ja teistele organisatsioonidele äh, ka tasu siis, et saada vange tagasi, pantvange tagasi, see on mm, terrorismi rahastamine sisuliselt ja me loodame, et Katar siiski muudab oma käitumist ja asub tegutsema normaalse riigina Nad kasutasid oma meediaplatvorme ka öö, öö, viha õhutamiseks, see ei ole aktsepteeritav praegusel ajal, mil me püüame just seda kõike kõrvaldada, nii et probleemid on jätkuvad. meie öö, Katari partnerid peaksid hakkama neid muutusi ellu viima ja Mm, Pärsia lahe äh, koostöönõukogus siiski selle äh, kriisi ähm, mõju ei ole nii suur, me jätkame äh, kohtumisi ja kõik kogu see sõjalise koolituse osa ei ole sellest mõjutatud ja püüame teha nõnda, et see konflikt ei mõjutaks meie koostööd väga suurel määral jah, meie õigussüsteem on sõltumatu, nii nagu teie äh, riikides ja kohtud otsustavad äh, Raif Padavi üle, kellele te viitasite samuti. Äh, ma hea meelega vastaksin küsimustele, sest ei soovi ainult üksinda rääkida. aitäh, minister ja enne kui ma annan sõna Äh, saadikutele, siis äh, tervitaksin ka Saudi Araabia suursaadikut siin kõrval. nüüd, äh, kolleegid, meil on aega pool tundi mõttevahetuseks Saudi Araabia külalisega. kõigepealt David Legam. ei, Mihhail, Mihhail Kaaler kõigepealt, palun. Thank you very much, welcome minister. aitäh ja tere tulemast ministrile meie komisjoni. ma tahaksin tänada teid selgituste eest selles osas, mis puudutab teie siseriiklikku tegevuskava. kuulsin siin selliseid sõnu nagu sallivus ning mõõdukus. ma soovin teile palju edu selle ülesande täitmisel. ja samuti, mis puudutab naiste õigusi, sellele viitasite. ma loodan, et selline mõõdukuse ning sallivuse vaim leiab eksportimist ka äh, teie äh, tegevuses välisriikides, kus te finantseerite moskee, teie esi, ehitamist. Islamabadis, Tunises, Sarajevos öeldakse ikka, et saudid jälle rahastavad salafistid tundub aga jäävad äh, peale siin. kui te siseriiklikult olete sallivad ja mõõdukad, siis ma sooviksin, et te ekspordiksite seda ka väljaspoole, kui te ekspordite äh, oma rahastust. minu küsimused puudutavad mitte kohest tulevikku ja suhteid Saudi Araabiaga ning äh, naabritega, vaid pikemat perspektiivi. kas te nõustute et võib-olla oleks vaja midagi sarnast, mis meil Euroopas oli nelikümmend aastat tagasi, me konverents arengu ning äh, julgeoleku või koostöö kohta regioonis, kus osaleksid kõik riigid ja seeläbi peaksite te kõik siis otsima ühist rahumeelset tulevikku, kas see oleks selline perspektiiv, mm, mida võiks äh, kaaluda ilma igasuguste eeltingimusteta, sest meil see oli ja sellest oli kasu kõigil. suur aitäh ja nüüd Maria Reena. suur aitäh. minul on paar küsimust inimõiguste osas. esiteks veebruaris kaks tuhat kaheksateist Euroopa Parlament kiitis heaks resolutsiooni kiireloomulise resolutsiooni inimõiguste ja naiste õiguste kaitsjate olukorra kohta Saudi Araabias, eriti nende aktivistide olukorra kohta, keda peetakse kinni ilma süüdistusteta ning kelle kinnipidamistingimused äh, on leidnud tugevat kritiseerimist. mis te arvate see, nende aktivistide võimalikust vabastamisest, võttes arvesse seda, enamasti nad võitlesid selle eest, et naised saaksid Saudi Araabias juhtida autot ja nüüd seadus kiideti heaks. küsin, mis nende vabastamisega on võimalik ette teha, võtta? ja Raif Badawi ning Saharovi auhind kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kaksteist ta vangistati, tema tervislik seisund on murettekitav. me sooviksime, et ta vabastab tahetakse meditsiinilistel põhjustel, kas te võiksite selle palvega arvestada, Euroopa Parlament äh, soovib seda? ülejäänud kaks küsimust on poliitilisemat laadi, puudutavad Jeemenit, kakskümmend neli miljonit Jeemeni kodanikku, kellest kaksteist miljonit sõltuvad humanitaarabist. Stockholmi kokkulepe on olemas ja muidugi mõista, me tervitame seda kokkulepet tegemist on ka Saudi Araabia panusega eh, selleks, et leida rahu ning eh, püsiv rahu. samuti viimane küsimus. milline on teie eh, seisukoht seoses olukorraga Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahel ja kuidas te eskale-, eskaleerida seda? suur aitäh, Renat von Wiese, Renew Europe. jah, suur aitäh teie ekstsellents nagu äh, Äh, kollega Marena, Maria Arena tahan mina ka inimõiguste alakomisjoni nimel sõna võtta. edu on saavutatud, eriti mis puudutab naiste õigusi. tahaksin teid selle eest tänada, aga peaksin siiski mainima neid neljateist naisaktivisti, keda peetakse kinni eh, kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta keskpaigast ning neid on süüdistatud siis aktivismis. Eh, naiste Äh, juhtimisõiguse keelustamine oli olemas, nüüd süsteemi on muudetud, ma tean, et viis neist äh, aktivistist on endiselt vangistuses. Lužen Haslun. Nassima Al-Sada, Nuf Abulaziz and Maya Al-Zahrani. We often tihtilugu äh, põhjendatakse nende kinnipidamist julgeoleku põhjustega, aga kuidas selgitada seda, et kaks tuhat üheksateist märtsis osad jõudsid kohtu ette muuhulgas Amnesty International ja teised rahvusvahelised organisatsioonid nõudsid seda. kas on ka piinamissüüdistusi äh, uuritud nende aktivistide vastu ning ka kolmandaks, miks Lužein siiani ja viimase ajani ka Nassima olnud isolatsioonis alates kahe tuhande üheksateistkümnendast aastast peale? suur aitäh rohelistest, kas keegi soovib sõna? Hanna Neumann. jah, aitäh ja nagu kolleegid äh, juba inimõiguste komisjonist ütle, alakomisjonist ütlesid, ja mina olen ka äh, Araabia poolsaare delegatsiooni delega-, juht ja ma tahaksin rääkida mõningatest võimalikest koostöövaldkondadest. ma usun, et teie visiit on igati õigeaegne. kindral Sulemani tapmine on endaga kaasa toonud teatud arenguid olukord piirkonnas võib halvemaks muutuda väga kiiresti ning ma usun, et meie ühiseks huviks on vältida taolist eskaleerumist tulevikus. me kõik mm, hea meelega näeme, et olukord on hakanud rahunema, sellest hoolimata äh, varjatud konfliktid, äh, kindral Sulemani tapmine, kuid samuti äh, rünnakud Saudi-Araabia vastu ei ole lõppenud. meie endine kõrge esindaja proua Mogherini üritas pikalt eh, kokku kutsuda regionaalset konverentsi, eh, kus osaleksid muuhulgas ka Pärsia lahe koostöönõukogu liikmed ning Iraan ja Iraak. ka siin tahaksin selle idee välja käia. mu esimene küsimus on, kuidas te hindate võimalust taolist regionaalset eh, lähenemist kaaluda? iraanlastel on omaalgatus. ja veel üks küsimus. siin rääkisite äh, väga pikkadest asjadest, mis te tahate ära teha Saudi Araabias, muuhulgas äh, taastuvad energiat, inimõigused, stabiilsus, äh, olukord Jeemenis, naiste võrdõiguslikkus, sõnavabadus, tundub, et kuulsin, see on väga hea nimekiri ja oleme näinud ka konkreetseid samme edasi, aga ma tahaksin võib-olla natukene kiiremat reageeringut, võib-olla te ise ka sooviksite seda, kui ma teist õigesti aru sain. küsimus on nüüd järgmine, kuidas Saudi Araabia saaks võib-olla koostööd teha selleks, et kiirendada neid eh, muudatusi? kaasav, kaasaegne ning eh, mõõdukas ühiskond, see on miski, millega me saame ka nõustuda. aitäh, Anna Neumann, ECR, siinsamas meie ees, palun suur aitäh ja ma tahaksin ka tervitada Adel Al-Jubeeri. suureks ohuks teie piirkonnas on muidugi Iraan. veel üheks suureks võimuks Türgi. NATO liitlane, kas te näete võimalusi parandada suhteid Saudi Araabia ja Türgi vahel? aitäh! Thank you, Jeffrey aitäh, Jeffrey, rohelised, härra Kologlu. ja teie räägite ilmselt kreeka keeles. jah, miks mitte? kui äh, tema ekstsellents äh, kreeka keelt mõistab, siis hea meelega. ma siiski inglise keeles edasi. härra minister, te ütlesite siin väga ilusaid asju välja ma usun, et need oli, asjad olid mõeldud äh, Euroopa Parlamendile, kuid samas rääkisite te sõnavabadusest, naiste õigustest ja nii edasi. on naisi, kes on vangistuses sellepärast, et nad võitlesid oma õiguste eest. Te tulete Euroopa Parlamendi ette ja härra Padavi sai Saharovi auhinna kõige Eh, tähtsam auhind eh, inimõiguste kaitsjatele üldse ja ta on endiselt vangistuses. Teil peaks olema midagi ütelda ka selle kohta. ja Jeemenis me kõik teame, et seal on praegu katastroof, humanitaarkatastroof. ning teil on oma vastutus selle eest. ning eh, ka selle eest, et olete seotud kodusõjaga ja selle kohta ei öelnud te midagi ja lõpetuseks siinsamas parlamendis tunneme muret härra Kassongi mõrva üle. kohtumõistmine, mis lõpuks aset leidis, tegelikult näitas, et äh, kuningriigi võimud on otseselt vastutavad. ma vabandan selle eest, aga te peaksite meile natukene rohkem rääkima sellest, mis juhtus. mingid agendid mõistetakse süüdi, nii nagu nad oleksid omaenda nimel tegutsenud. ma loodan, et võib-olla need kriitilisemad märkused ei vii selleni, et keegi ei tule ja meid tükkideks ei lõika lõpuks. suur aitäh! mul on veel neli sõnasoovijat, seejärel annan sõna ministritele Leega, Trajan Pasescu, Martin Howard ja Petros Austrevitšus. sellega on nimekiri kinni, David Leega, palun. Thank you, your excellency. aitäh, hoolimata sellest, mis Saudi Araabias on toimunud, Euroopa Liit eh, tunneb endiselt suurt muret selle üle, et te kasutate vangistust endiselt poliitilise vahendina, kuningliku eh, perekonnaliikmed nagu mm, test ühte printsi hoitakse kinni ning paljud kodanikuühiskonna liikmed samuti on vangistuses, eh, muuhulgas tuntud blogipidaja on pikaajalises vangistuses sellepärast, et nad kasutasid oma sõnavabadust tegemist äh, Euroopa projekti üheks aluseks on õiglane kohtumõistmine, aitäh. Trem Pasescu. suur aitäh, lugupeetud esimees, härra minister. minul on keerukas küsimus, aga võib-olla õnnestub teil sellele vastust leida selles regioonis käib suur võitlus domineerimise pärast Iraani ning Saudi Araabia vahel. lõpptulemusena, millised eelised on Saudi Araabia rahval? kui te jääte igavesti võitlema domineerimise pärast äh, Iraaniga. aitäh, härra Pasescu, Martin Howard Um, aitäh, minister, mm, teie ekstsellents, äh, salam aleikum alati, kui olen viibinud äh, teie piirkonnas, siis on mind väga viisakalt äh, koheldud, tahaksin ka seda siin teile üles näidata, aga sellest hoolimata Human Rights Watch viimases raportis räägib äh, Saudi aktivistide intellektide kinnipidamisest ning rõhumisest, kes on oma arvamust avalikult avaldanud sada kaheksakümmend neli inimest hukatid kaks tuhat üheksateist, kõige suurem arv üldse. kolmkümmend seitse ühel päeval aprillis, üheksateist väliskodanikku, kolm neist lapsed kuritegude toimepaneku ajal ja paljude puhul on olnud ka äh, süüdistusi piinamises ning äh, samuti on puudu olnud tõenditest. kolleeg Arena viitas juba äh, Ehm, eh, naistele, naisaktivistidele, kes on vangistuses kuritegude või oletatavate kuritegude eest, mis meie riikides jääksid täiesti märkamata. ja jällegi kolleeg siin mainis Raif Badavi juhtumit, kes endiselt on vangistuses. põhimõtteliselt sellepärast, et ta tegi algust Saudi liberaalse võrgustikuga, mis minu kui liberaali jaoks on eriti eh, kummastav. kui te tahate, et Saudi Araabia nähtaks kaasaegse kaasava äh, mõõduka ühiskonnana, siis sellisel juhul äh, peab te, peate te pettuma, seda ei juhtu enne, kui te inimõiguste olukorda neis aspektides ei paranda, neil on kõige hullemad äh, tulemused üldse selles valdkonnas. Te tahate, et me kohtleksime teid sõbra ja liitlasena, siis see kõik peab muutuma. ja lõpuks Petros Austrevitšus, aitäh! härra minister, tere tulemast Euroopa Parlamenti. me tervitame kõiki äh, külalisi ning äh, räägime nende ka otsesõnu, üritan seda teha ka teiega. ma leidsin, et, et teie sõnavõtus oli väga palju lubadusi ja tõesti, ma soovin, et, et teie riigis leiaksid aset positiivsed arengud sallivuse, mõõdukuse ja inimõigustest kinnipidamise suunas. kuna aga meie Sahharovi auhinna võitja Reiba Tavi endiselt on äh, vangistuses ja ootab kohtuprotsessi, siis me endiselt kutsume tema tingimusteta vabastamisele nii, ja te peate mõistma, me ei vaiki enne, kui me näeme, et Rõiba Taavi on äh, vaba ja hea terve juures. Äh, kas või Saudi Araabiasse. teiseks, härra minister, ma hea meelega kuuleksin teie kommentaare Shamal Hashagi äh, brutaalse mõrva kohta. see toimus, teame, Saudi Araabia diplomaatilistes ruumides. Äh, tegemist oli äärmiselt brutaalse sündmusega ja see lihtsalt nõuab teiepoolset kommentaari, ma loodan, et te nõustute minuga demokraatliku liiduna Euroopa Liit ootab partnerlust äh, Saudi Araabiaga, aga pall on teie mängu, väljaku poolel ja loodan, et mõistate ka seda. aitäh, kolleegid, nende väga otseste küsimuste eest. Teie ekstsellents, palun, sõna on teil. jah, alustaksin Jeemeniga ja poliitiliste aspektidega mis puudutab Jeemenit, siis see on sõda, mida meie ei alustanud, me aitasime Jeemenil üle minna endiselt presidendilt millegile uuele Äh, inimesi mõrvati jälle, rööviti, seal valitses äh, terror. me aitasime ametisse panna äh, legitiimselt valitud presidendi, ta vangistati, teda aeti taga, kui ta põgenes üheksa kuud pärast seda, kui sõda algas, sai võimule uus valitsus. me oleme kasutanud kõiki võimalikke poliitilisi lahendusi üle seitsmekümne algatuse on teinud, nad on, hutid on kõik äh, tagasi lükanud, nad äh, on üle kahe äh, tuhande, kahesaja drooni saatnud, rakette välja tulistanud Saudi Araabia suunas. Nad on lasknud inimestel nälgida külades ning koalitsiooni süüdistatakse huutide süütegudes. me oleme neli rohkem äh, panustanud rahaliselt kui äh, ükski teine riik. hutid varastavad selle ära ning ostavad ainult äh, sõjavarustust. Nad on tuhandeid miine maha matnud, mis on tapnud meie kodanikke. siin, selle, siin on midagi täiesti valesti koos Martin Griffithiga me üritame leida rahumeelset lahendust Jeemenis. me oleme töötanud deeskalis, deeskaleerumise nimel hutid on oma raketirünnakuid vähendanud, militaarset sekkumist on palju vähem, nüüd kaheksakümne protsendi võrra. ka usaldusmeetmeid on võetud, äh, vangide vahetust lennuväljadega oleme tööd teinud, loodetavasti võime jätkata ja Michael Griffith suudab äh, jõuda poliitilise lahenduseni, aga see, et meie oleme vastutavad sõja eest Jemenis, ei ole õige. meie seda sõda ei alustanud, hutid alustasid. Nemad on need, kes kõik need julmad teod korda saatsid, mitte meie. seda esiteks ja seda tundutakse unustatavat. teine asi, millest siin räägiti, Iraan ning äh, lepituskonverentsist alates tuhande üheksasaja seitsmekümne üheksandast aastast peale pole me muud näinud kui äh, surma ning hävitustööd Iraani poolt. Nad on mõrvanud meie diplomaate korduvalt, nad on rünnanud meie suursaatkonda kaks korda Iraanis, nad on üritanud õhku lasta Saudi Araabias ja on seda ka teinud Äh, erinevaid asutusi, nad on Kuveiti, Bahreini, Jeemenit, Saudi Araabiat üritanud destabiliseerida, nad on äh, sektipõhisust levitanud, nad usuvad, et suudavad eksportida revolutsiooni, nad ei usu äh, rahvaste suveräänsusse, nad usuvad, et kõik selles maailma osas kuulub Iraani, see tähendab seda, et iga katoliiklane oleks, kuuluks Itaaliale, kes saab sellega nõustuda? Nad ei usu mittesekkumispõhimõttesse, nad on eh, suurim terrorismi eh, tootja maailmas ning see on meie probleem praegu. see on põhjus, miks meil on nendega raskusi. kui iraanlased oma käitumist muudavad, siis saame millestki lähtuda, aga niikaua, kui nad seda ei tee, mida me saame saavutada, me oleme nelikümmend aastat nendega juttu ajanud. tuhande üheksasaja seitsmekümnendast aastast peale kuhugi me ei ole jõudnud. džihaad meeleavaldused, Hezbollah vastased ja nii edasi. kõik see tegelikult on vastuseks Iraani agressiivsele poliitikale re äh, regioonis. Iraanile tuleb survet avaldada selleks, et Iraan oma käitumist muudaks ja selleks, et ta lähtuks rahvusvahelisest korrast ning pärast Austraalia kokkulepet. lihtne on ütelda, miks te ei istu maha ja ei räägi, Teile, teie peate kohale ei saja rakette, teie mõju ei lasta õhku, teie diplomaate ei rünnata. see on äh, see probleem, mis meil Iraaniga on ning tegelikult kogu maailmal on see probleem. Iraan toetab äh, terrorismi, sellele tuleb lõpp teha ning nende plastiliste äh, rakettide programm. Iraani otsustada on mis nad tahavad, kas nad soovivad äh, olla rahvusriik või soovivad revolutsiooni läbi viia, kui nad tahavad rahvusriik olla, siis nad peaksid nii ka käituma. ja alles siis saame hakata nendega suhtlema. seda Iraani kohta. Äh, äärmuslikkus ning selle eksportimine. meil on heategevusorganisatsioone, mis tegutsevad Afganistanis, Balkani riikides avastasime, et need olid äärmuslikud ja me tegime lõpu nende tegevusele. Äh, me kriminaliseerisime terrorismi rahastamise, me ei salli seda, et levitatakse viha Saudi Araabias või väljapool, kui me avastame midagi sellist, siis me ka karistame. vahet pole, kus sallimatust ja viha levitatakse, see tuleb alati koju tagasi ning Nende radikaalsete ekstremistide eesmärgiks ei ole mitte Brüssel, vaid Meka, islamimaailma keskus. seega tegemist on inimestega, kes tegelikult meid endid jahivad ja me ei ole nende suhtes sallivad, see on täiesti ebaratsionaalne. me töötame ka koos partneritega selle nimel, et nende vastu võidelda. Äh, moslemi vennaskond on üritanud valitsusi üle võtta, mis, e-, nad edendavad äh, äh, äärmuslikkust ja meie peame maksma selle eest. tegemist on äh, kahe aastakümne taguse pärandiga. inimesed ikka ei mõista veel reaalsust, et tegelikult meie olime siin ohvriks ja meie oleme peamiseks äh, Äh, võitlejaks selles lahingus, kes võitleb inimeste südamete ja meelte nimel ekstremismi vastu. The role of Europe is very important in our region. Euroopa roll on väga oluline, meil on ühine ajalugu, teil on tohutu majanduslik võim, teil on poliitilist tarkust ja iga valdkond, mida ma alguses teile selgitasin kõikides neis valdkondades Euroopa mängib oma rolli Jeemenis, Süürias, Iraani, Iraagis, kõikides neis piirkondades. ja mitte ainult rahaliselt, vaid samuti äh, sõjaliselt. Teie mehed ja naised võitlevad Daeshi vastu Süürias, Iraagis ja mehed-naised võitlevad relvadega selle nimel, et tagada stabiilsus Afganistanis. Teie mehed ja naised relvadega võitlevad Boko Harami vastu Sahali riikides ning samuti võitlevad teie sõdalased piraatide vastu. seega te olete selles piirkonnas tegevad ja te peate jätkama seda tegevust. nüüd inimõiguste küsimused. mainisin teile, et me vaatame läbi ka kohtute süsteemi ning meie kohtute süsteem on sõltumatu äh, kogu lugupidamise juures ja me ei taha õppetunde saada selle kohta, kuidas meie kohtud peaksid käituma. kui te vaatate omaenda ajalugu, siis mõned kõige hullemad kuriteod on toime pandud just sellel kontinendil ning selle tulemusena on teie ühiskonnad suutnud areneda. demokraatia ei tulnud siia üle, õigusriik samuti mitte. inimõiguste, inimõigused samuti mitte, nii et palun ärge äh, õpetage meid, vaid hakake meiega koos tööd tegema, meil on kohtute süsteem, see on sõltumatu ning me ei luba mitte kellelgi äh, kogu lugupidamise juures äh, selle tööde äh, küsimärgi alla seada, me ei ole mingi banaanivabariik, vaid me austame oma kohtute otsuseid. mis puudutab Human Rights Watchi, siis jällegi kogu lugupidamise juures selle organisatsiooni vastu, siis inimõigus, siis Human Rights Watch vahel äh, on olnud, tulnud välja ka vastuoluliste andmetega. üheksakümnendate alguses meil olid radikaalsed ähm, radikaalsed äh, aktivistid, kes äh, viha õhu, vihale õhutasid ning meid kõiki süüdistati. Ähm, äh, ning me vangistasime, me ei saa mõlemat teha. me oleme kutsunud Saudi Araabiasse ja Human Rights Watchi aga see, mida nad seal näevad, tegelikult siin raportis ei ole ära toodud. kolm inimest äh, said äh, surma. Äh, te rääkisite teismelistest. nii see ei ole. me ei äh, mõista surma mitte kedagi, kes on kuriteo korda saatnud nooremana kui kaheksateist nagu. Ehm, selleks on ette nähtud vanglakaristus ja kümme aastat maksimum, võivad ka varem välja tulla, aga me ei ehm, mõista surma kedagi, kes on surmanuhtlusega karistatava kuriteo toime saatnud ehm, nooremana kui kaheksateist. kuulujutud hakkasid levima selle kohta, et Saudi Araabias hukatakse inimene, kes saatis kuriteo korda Äh, neljateist, viieteist aastasena ja siis, kui ta saab ise kaheksateist, see tekitas suurt meelepaha. Äh, nii, äh, tegemist oli ainult kuulujutuga. seda ei ole kunagi juhtunud. seda noort meest surma ei mõistetud ja nii see ei olnud ka plaanitud, sellepärast et see kuritegu, mille ta saatis korda, selle ta tegi siis, kui ta ei olnud veel kaheksateist. meil on olukordi olnud, kus inimesed on toime saatnud kuritegusid kuueteist-seitsmeteistaastasena ja seejärel kahekümne ühe, kahekümne kahe aastaselt on nad toime pannud surmanuhtlusega karistatavaid kuritegusid. Nad mõisteti süüdi nende kuritegude eest, mis nad saatsid korda, kui nad olid vanemad kui kaheksateist. ajakirjandus aga ja mõned õigustest võitlevad organisatsioonid viitavad varasematele kuritegudele ning ütlevad, et ta mõisteti surma kuriteo eest, mille ta saatis korda, kui ta oli kuusteist. nii see ei ole. nüüd tulen tagasi naiste küsimuse juurde ja vangistuse juurde. Jamal Khashoggi, väga valuline teema Saudi Araabia jaoks. tegemist oli väga tõsise veaga ja me maksame selle eest kõrget hinda veel eh, pikki aastaid. Ameerika Ühendriigid olid seotud sellega Ameerika äh, sõdurid, Ameerika äh, kontrolli äh, üksuses, kas president teadis sellest, kaitseminister teadis, ei, mida nad teadsid, nad uurisid seda juhtumit. Nad võtsid meetmeid selleks, et midagi sellist enam ei juhtu, sest seda riigid teevad, seda me teeme ka selle juhtumi puhul. tuhande üheksasaja kaheksakümnendatel, tuhande üheksasaja kaheksakümnendatel Ronald Reagan tahtis iraanlastega äh, äh, kokkulepet sõlmida. seal juhtus nii mõndagi, ka siis uuriti, mis toimus ning takistati seda, et edasi taolisi asju juhtuks. uskuge või mitte, ma räägin teile, et me tegeleme nende juhtumitega, see on väga valulik olukord meie jaoks. kohtuprotsess. kohtuotsus tuli välja Äh, ma usun, et tuleb edasikaebus ja siis äh, jätkub äh, õigusemõistmine. Jamal Hakšuksi juhtumi puhul, mis puudutab teisi kinnipeetavaid, nagu öeldud, kogu lugupidamise juures me ei nõustu õppetundidega, me oleme suveräänne riik, meil on omaenda õiguslik süsteem, me täidame oma seadusi ja nii see ongi. meie ei loe teile õpetussõnu peale selle kohta, kuidas te peaksite vähemusi või sisserändajaid kohtlema. me ei räägi teile sellest, mis te minevikus tegite, isegi meie enda regioonis. Te olete suveräänsed riigid, me oleme liitlased ja sõbrad ja me teeme tööd koos olulistes teemades, aga te ei saa siin istuda ning meile õppetunde anda neis küsimustes, kus see kogu teil olev informatsioon ei ole täielik, see ei ole õige, korrektne, see ei ole õiglane kui sõpradega suheldakse. kas ma nüüd vastasin kõigele? Türgiga suhted, härra minister. Türgi on suur riik, oluline riik. meil on kaubandussuhted Türgiga. meil on mõningaid probleeme seoses sekkumisega Süürias toimuvasse ja ka Liibüas. üritame tagada, et suhted jääksid alles ning et Türgist saaks vastutustundlik osaleja regioonis toimuvas. head kolleegid, enne kui ma tänan meie külalisi, tahaksin ütelda,